meil on kaks kaasraportööri. kõigepealt proua Eva Jolie. president, president, äh, volinik, äh, härra minister, kallid kolleegid. uudised on täiesti kohutavad ja meedias nendest peaaegu ei kõneta. maailma Toiduprogramm teatas hiljuti, et nad peavad kahekümne protsendi võrra vähendama toiduportsjone Süürias, sellepärast et neil ei ole piisavalt raha. ning see on otseselt, sellel on otsene tagajärg inimeludele ja see kõik on tingitud maksete puudujäägist. Euroopa Liidu eelarve on olnud tugevasti kärbitud. jah, Euroopa Liidu kodanikud Äh, tunnevad kriisi mõju ja säästumeetmeid, mida on valitsused neile peale surunud. sellele vaatamata üheksa eurooplast kümnest leiavad, et Euroopa peab rahastama humanitaarabi. meie kaaskodanikud on solidaarsed vaatamata kriisile. liikmesriigid peavad neid kuulda võtma. me peame jätkama Äh, raha andmist nendele maailmapiirkondadele, kus inimesed kannatavad kõige rohkem. Kesk-Aafrika, Süüria, Sudaan. humanitaarkriiside arv järjest kasvab. kuidas mõista seda, et Euroopa Liit, kes on äh, maailma suurim doonor, lihtsalt vaatab jõuetult pealt äh, kuidas äh, tema kogemused äh, humanitaarvaldkonnas äh, lihtsalt jäävad kasutamata, kuidas me legi, lepime sellega, et vaatamata korduvatele hoiatustele parlamendist on vastu võetud selline kärbitud Euroopa Liidu eelarve me tahame piirata oma solidaarsust oma naabrite suhtes ja see on minu meelest kohutav signaal. Euroopa sulgub iseendasse, olles ükskõikne ülejäänud maailma suhtes. solidaarsus Euroopas on vajalik, aga loomulikult on vajalik see solidaarsus ka väljaspool oma piire, see ei ole lihtsalt tühi sõnakõlks, see on meie ühise ettevõtmise eesmärk. me ei tohi sellest loobuda, see on äärmiselt oluline. liikmesriigid peavad vastu võtma paranduseelarve ja tegema seda võimalikult kiiresti. liikmesriigid peavad samuti käituma julgelt, sellepärast et meie partnerid, näiteks Iisrael, hävitab Äh, jällegi neid rajatisi äh, äh, Jordani jõe läänekaldal, mida on rahastatud Euroopa Liidu fondidest. me peame Iisraelilt pärima aru, sellised sihiliku, selline sihilik hävitustöö ei tohi jääda tagajärgedeta. lisaks meie suhetele Iisraeliga, lisaks Euroopa Äh, liidu osalusele rahuprotsessis, äh, peame me hukka mõistma need uued äh, in-, humanitaarõiguste rikkumised, mis on aset leidnud ning me peame sundima Iisraeli hüvitama tehtud kahjud. ja mitte ainult need, mis tekitati möödunud aasta üheksandal aprillil, vaid ka see kolmekümne miljoni eurone hävitustöö Äh, mida tehti Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide kallal äh, äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal näiteks. kolmkümmend miljonit eurot ei ole tühine rahasumma, kolmkümmend miljonit eurot on see abi, mida Euroopa Liit andis möödunud aasta detsembris selleks, et toetada Süüria kriisi ohvreid. kolmkümmend miljonit eurot on Äh, vaja selleks, et meil on, äh, on see, mida meil on vaja, et iga nädal aidata Süüriat, et aidata Süüria pagulasi naaberriikides äh, kolmkümmend miljardit, miljonit eurot see on ka see humani-, humanitaarabi summa, mida me andsime kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Afganistanile, solidaarsus, vastutustundlikkus, kindlus, need on need asjad, mida ootan liikmesriikidelt aitäh, proua Jolie ja nüüd annan sõna teisele raportöörile, Alain Lamassuurile. aitäh, president. proua Jolie eh, juba rääkis sellest, millised on need kohutavad eh, tagajärjed, mis on seotud maksete puudusega, eriti selles osas, mis puudutab toiduabi, arenguabi eh, neid riike, kes on meie partnerid. tahaksin öelda, et kahjuks Äh, on see probleem muutunud äärmiselt pakiliseks ja selle tagajärjed on tõesti väga traagilised, aga tegemist on tõesti probleemiga, mis puudutab Euroopa Liidu poliitika kõiki valdkondi. me juba äh, oleme tõdenud, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus äh, leidis aset esimene maksete kriis ja see viis selleni, et äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta e-, Euroopa Liidu eelarve jäi puudujääki. kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat alustasime siis äh, võlgadega kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast ning me võtsime vastu äh, küll helde paranduseelarve, kus oli ligemale üksteist miljardit makseteks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, aga kaks tuhat kolmteist lõpp lõppes äh, niimoodi, et vahendeid äh, oli puudus rohkem kui kahekümne kolme miljardi euro ulatuses nii et, et kui me mõtleme kõigile Euroopa Liidu poliitikale, siis me näeme, et juba selle aasta keskpaigas saab meil raha otsa. Äh, on varud, mida saaks kasutada. Neid on umbes seitsesada miljonit eurot eelarvekomisjon on äh, sulle sellesse teemasse suhtunud väga ettevaatlikult, me korraldasime ka kuulamise, kus oli volinik Levanovski, äh, kohal oli ka arengukomisjon ja proua Jolie ning äh, komisjon andis tõesti nõusoleku kõigiks nendeks ülekanneteks, mis on juriidiliselt võimalikud selleks, et humanitaarabi kõige pakilisemaid vajadusi rahuldada, aga need ülekanded Äh, mis on mõeldud siis äh, erakorraliseks abiks, tulevad eelarveridadest äh, mida ei saa kasutada enne aasta lõppu, nii et, et me võtame siis äh, raha nendelt eelarveridadelt, äh, mille kohta meile tundub, et seal jäävad vahendid kasutamata ja paneme siis nendele ridadele, kus vahendeid üle kasutatakse, nii et, et me täidame ühte auku teise auguga. ning nõukogu on tunnistanud, et meil on vaja täiendavat eelarvet, äh, paranduseelarvet kuskil aasta keskel Eh, enne järgmist sügistust, eh, võib-olla volinik Levanovski oskab täpsemalt öelda, aga me seejuures me peame arvestama sellega, et parlament eh, kuskil neli kuud ei ole suuteline hääletama lisaeelarve üle. niisiis, et me tõesti peame asjad siin korda jätma ning sellel hetkel, kui parlamendi ametiaeg lõpule jõuab, peab parlament jätma Euroopa Liidule vahendid oma poliitikate rahandamiseks eh, nii pakilisteks vajadusteks kui ka teisteks poliitikateks, mis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarves on ette nähtud. Eh, tahaksin teid samuti tänada, härra Lamassoor ja nüüd nõukogu nimel annan sõna eh, välisministrile härra Kurkulasele. Conscient des problèmes des appropriations des paiements dans le cadre de aitäh aitäh, me oleme äh, vägagi mures äh, olukorra pärast, mis valitseb maksete vallas. Äh, härra Lamassuur eelarvekomisjoni nimel ja proua Jolie arengukomisjoni nimel juba kõnelesid nendest probleemidest. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on juba saanud seda teemat arutada eelarve trialoogi käigus, mis toimus teisel aprillil see kohtumine võimaldas meil välja tuua võimalikud toimetulekumeetmed finantsprobleemidega, millele on Euroopa Komisjon viidanud. komisjonil oli võimalik esialgne vastus anda öö, äh, maksete puudujäägile, mis puudutab humanitaarabi ja demokraatia ja inimõiguste vahendiga seoses, sellega seoses oleme teinud kaks ettepanekut nõukogu tegi jõupingutusi selleks, et tagada, et need mõlemad ettepanekud vaadataks läbi nii kiiresti kui võimalik. mul on väga hea meel teid informeerida, et selle aasta, selle nädala algusest on peale välisasjade eh, kohtumist esmaspäeval eraldatud eh, vajalikud vahendid eh, vajalikele eelarveridadele kui need täiendavad maksete assigneeringud ei ole piisavad selleks, et eh, eelarveridu katta aasta jooksul, oleme valmis tegema täiendavaid ettepanekuid selleks, et kasutusele võtta teised signeeringud ja kui sellest ei piisa, siis eh, teha eh, täiendav paranduseelarve sõnastus ja sisu, mis puudutab ühist seisukohta maksete assigneeringute osas, äh, vastavalt kokkuleppele eelmise aasta novembrikuus äh, seoses kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega. seoses selle avaldusega nõukogu käsitleb kiiresti kõiki palveid äh, maksete assigneeringute üleviimiseks, sealhulgas ka erinevate ridade vahel paranduseelarve küsimust arutame samuti nii kiiresti kui võimalik, selleks et vältida igasuguseid maksete assigneeringute puudujääke. samal ajal mõistate tõenäoliselt seda, et praegusel hetkel ei ole ma see, ei ole meil võimalik hinnata nõukogu tulevasi seisukohti igasuguste konkreetsete ettepanekute osas. paar sõna Euroopa Liidu toetuspaketi kohta Euro-, Ukrainas see on see, millele meedia on hetkel eriti keskendunud. nõukogul on plaanis ähm, äh, toetada Ukraina rahvast ja valitsust, stabiliseerida ähm, riik ja aidata reforme. me tervitame kõikehõlmavat abipaketti, mida komisjon tutvustas ja me oleme valmis selle elluviimist toetama me mõistame, et see võib tekitada täiendavat survet maksete assigneeringutele meie eelarves sel aastal. eelarve triloog teisel aprillil oli võimalus kolmel institutsioonil seda teemat samuti arutada. komisjon on kasutusele võtnud esimesed meetmed selleks, et probleemiga tegeleda ja nõukogu on lubanud samuti kiiresti tegutseda lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, lõpetuseks tuletaksin meelde, et komisjon on see, kellel on algatusõigus. seega komisjon peab tutvustama igasuguseid ettepanekuid eelarve küsimustes või ka paranduseelarve osas. nõukogu omalt poolt on valmis läbi vaatama igasuguseid ettepanekuid võimalikult kiiresti ja oma seisukohta kujundama, aitäh! suur tänu, minister Kurkulus ja nüüd volinik Levandovski. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, eelarve küsimused nii riiklikul tasandil kui ka Euroopas öö, peab toime tulema puudujääkidega, see on lihtsalt nii, nagu asjad on ja e, see on seotud süstemaatiliste eelarve Äh, puudujääkidega ja meil on pidevad äh, vahendite puudujärgid, äh, puudujäägid ka kaks tuhat neliteist aastal. meil on kaheastmeline lähenemine kui me räägime paranduseelarvest, mis oleks võib-olla konkreetsem, isegi kärpehetkedel on vaja maksta arveid nii nagu kodumajapidamistel elektriarveid. kaks tuhat neliteist saab olema keeruline aasta mitmetel põhjustel. me oleme eh, vähendanud eelarvet üheksa miljardi võrra, me peame mõistma, et puudujäägid tekivad ja erinevates valdkondades, mitte ainult väliskohustuste osas meil on kakskümmend miljardit eh, maksmata ühtekuuluvus eh, vahendeid. ja see mõjutab ka kaks tuhat neliteist aasta eelarvet. nüüd äh, tulles tagasi äh, proua Jolie ja härra Lamassoori äh, suulise küsimuse juurde, me peame reageerima ka välisabi küsimustes me peame arvesse võtma vahendeid, mis meil on vastavalt olemas ja vastavalt aluslepingule ja see on ka meie ühisavalduses välja toodud, ma pean nüüd seda tsiteerima, et makseid hallatakse vastavalt olemasolevatele vahenditele ja komisjon rakendab paindlikkuse instrumenti mitmeaastase finantsraamistiku piires. korrigeerivad tegevused võetakse kasutusele kõikvõimalikke eh, vahendeid eh, kasutades, nii nagu kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist aastal. kaks tuhat kolmteist aastal võtsime me juba kasutusele täiendavaid vahendeid, viiskümmend kolm protsenti välisabi humanitaarabi puhul ja nüüd peame me seda uuesti kordama veelgi dramaatilisemal määral. millised on meie võimalused? kõigepealt äh, seire, see on justkui diagnoos, mis tüüpi puudujäägid meil on. teiseks Äh, eelnevad ähm, meetmed, näiteks humanitaarabi vajaduse hindamine, kriisi haldamine samuti vastavalt samale loogikale. ja see puudutab ka vahendite üleviimist nii-öelda sildrahastamine, mis on samuti kasutatav ning Euroopa rahastu seoses inimõiguste ja demokraatia tagamisega. teatud programmid, teatud eelarveread äh, vajavad makseid hiljem, aga me peame loomulikult need asendama, seega me justkui laename neid vahendeid selleks, et neid välja maksta praegu, aga me peame leidma see, seda kompenseerima aasta lõpuks. nüüd äh, reservvahendid ning äh, siis hiljem aasta lõpus peame me ka neid vahendeid taastama nii kiiresti kui võimalik ning äh, tegemist on paranduseelarvega, see tuleb selle aasta teisel poolel, aga ilmselt sellest äh, ei puudu, nii et me peame samuti kasutusele võtma äh, hädaabivahendid ning samuti ka paranduseelarve. humanitaarabi puhul ma olen nõus selle suulise küsimusega, tegemist on elu Ähm, elusid säilitava tegevusega ja seega me peame vastama kohaselt oma vahenditega. jah, see lisaraha, mis me eraldasime Ukrainale, seda ei olnud veel kokku lepitud kahe tuhande neljateistkümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistikus üks koma neli läheb toetustena ning ülejäänud on laenude näol ja seega on see kõik hallatav. osaliselt me, ma leian, et me peame praegu kohe tegutsema, võttes arvesse Ida-Ukraina dramaatilisi sündmusi. aitäh, volinik Levandovski! ja lähme nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejate juurde ja kõigepealt kolleeg Preeda, kaks minutit äh, Rahvapartei nimel aitäh, tahaksin tervitada tänast arutelu ähm, äh, mured, maksete puudujäägi osas välisabi rahastamis. meil on vaja kiiresti leida probleemile lahendused, sest ähm, peale homset me enam suve jooksul kuni suveni kokku ei saa. Euroopa Liit peab oma kohustuste eest kinni pidama ja peab suutma ka ennenägematute, ettenägematute humanitaarkriisidega toime tulema selle probleemi ulatus on järgmine, me räägime neljast sajast miljonist dollar äh,, eurost, mis on osa pool äh, humanitaarabi eelarvest. sada viiskümmend miljonit eurot on vaja leida suveks selleks, et tõelist maksete kriisi ära hoida see tähendab, et humanitaarabiprojektid, mis on vajalikud kolmandate riikide kriiside puhul, on hetkel ohtu sattunud. kriisi hetkel peab kogu, peab kärpima kogu Euroopa Liidu eelarvet ning maksete assigneeringute probleem mõjutab ka teisi eelarveridu, mitte ainult välisabi. aga tahaksin siinkohal välja tuua mõned äh, faktid, mis on minu jaoks väga olulised, kõigepealt humanitaarabi äh, on erinev muudest kulutustest, see on lühiajaline rahastamine, mis puudutab projekte kaheteistkümnest kuni kaheksateistkümne kuuni ja neid on vaja käivitada koheselt, kui me tahame, et need oleks tõhusad konkreetses ähm, konfliktis, äh, sõjalise konflikti, põua või üleujutuse puhul peadirektoraat, humanitaarabi äh, peadirektoraat mõjutab väga suurt arvu inimesi ning lisaks selle eelarve puuja, puudujäägile puu-, põju, kahjustab see äh, kõige haavatamaid isikuid mitmetes riikides, inimesed loodavad meie abile. arvamuste küsitlused näitavad, et humanitaarabi on üks Euroopa Liidu kõige populaarsemaid tegevusi kodanike silmis ning äh, mõjutab otseselt meie usaldusväärsust. aitäh ja nüüd härra Göran Färm ALDE nimel, äh, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kolleegid, Euroopa Liit on seotud mitmete äh, humanitaarmissioonidega Lõuna-Sudaanil, Filipiinidel, Süürias ja vahetevahel ei tea parem käsi seda, mida vasak käsi teeb Äh, kohustused, mida Euroopa Liit on võtnud, äh, praegu on oht, et me ei suuda neid täita ja kui me nüüd räägime siin maksete assigneeringutest, siis äh, abi, me oleme vähendamas abi, mida komisjon osutab, me räägime tihtipeale elu ja surma küsimustest, kus kõik sõltub humanitaarabist. kui me räägime eelarveridade ümbertõstmisest, siis see on üks asi, aga sellest ei piisa sest äh, hiljem on äh, vaja need äh, vahendid taastada, sest sama puudujääk tekib ka seal. me näeme, et meil ei ole piisavalt raha selleks, et oma lubadusest kinni pidada, aga igal juhul samal ajal vahe, võimaldame me raha kasutust riikidele nagu Ukraina, aga meil on vaja seda, et vahendid oleksid öö, olemas ja tihtipeale räägitakse sellest, et meil on vaja vahendeid selleks, et juba oma lubadustest kinni pidada, enne kui me kohustusi võtame, on meil vaja uusi vahendeid, sest muidu äh, teeme me lihtsalt tühje lubasid, me peame vaatama, milliseid vahendeid komisjon tahab kasutada Ukraina puhul seda mõjutab väga, seal on väga konkreetne defitsiit, kuidas me saame uusi lubaduse sellest valdkonnast teha, kui me ei suuda oma äh, sõnu millegagi katta, kui me räägime siin kõikide otsuste uuesti formuleerimist, see on see, mis siin hetkel toimub. selle nimel, et saaksime abi pakkuda Ukrainale. kuidas me räägime siin üle sajast miljonist eurost, meil on äh, samas väga suur vajadus ka teisteks äh, sõjalisteks äh, äh abipalveteks, äh, aga praegu on igal juhul aeg õige selleks, et edasi liikuda. härra Köörants, aitäh. Äh, sekkumine Äh, ja sellega kaasnevad kulud näitavad, kui tõsised kriisid on. Need kriisid, millega me silmitse seisavad, äh, on väga ulatuslikud. Äh, olukord Kesk-Aafrika Vabariigus, see, mis toimub Lõuna-Sudaanis, Süüria, kõik see nõuab, et Euroopa Liit eraldaks rohkem vahendeid nendele kriisidele reageerimiseks, aga olgem realistlikud, need summad, mis on eraldatud, on üsna tagasihoidlikud meil on sada viiskümmend miljonit aasta lõpuni, see on see täiendav summa, äh, mida äh, läheb vaja just nimelt humanitaarabiks. parlament, ma olen valm-, kindel, on valmis täitma oma kohustust. Äh, Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon seda juba e-, esimese saja viiekümne miljoni osas tegi Äh, aga samas liikmesriigid on äh, vastumeelsed, nemad ei taha äh, neljasadat miljonit eurot eraldada ning äh, tihtipeale, kui mingi konflikt puhkeb, siis me ei suuda tegutseda ja me ei suuda katastroofi ohvritele äh, selgitada, miks me ei suuda äh, neid aidata, me oleme lihtsalt jäänud tihtipeale vaatlejaks üha halvenevas humanitaarolukorras meil on vaja täiendavaid vahendeid, need nõudmised on täiesti põhjendatud ja ma arvan, et tõesti tuleb investeerida rohkem humanitaartegevusse. me oleme, me peame eh, eraldama raha just nimelt humanitaartegevuseks eh, ja peame arvestama ka teisi vahendeid, mis on seotud rahvusvahelise solidaarsusega, aga ka need on krooniliselt alarahastatud. nii et, et veel kord peame mõtlema, kuidas oma lubadusi täita, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Pütikohver. Äh, president, äh, volinik, äh, kallid kolleegid, mul on väga hea meel selle üle, et sain selle teemaga tegeleda välisasjade komisjonis ja mul on võimalus kõnelda sellel teemal täna. kui me räägime humanitaarabist, siis äh, Need probleemid, millest me kõneleme, puudutavad kõiki valdkondi, jutt käib küll väikestest summadest, viiskümmend kaheksa miljonit eurot on see summa, mida meil aasta lõpuni vajaka jääb, me räägime üheksast riigist Ukrainast, Iraagist, Gazast, Süüriast, Iraanist, Sierra Leonest, Lõuna-Sudaanist ning Kesk-Aafrika Vabariigist. me kõneleme Euroopa Liidu kõige olulisemast projektist, meie kõige olulisemast pädevusest. teisisõnu äh, räägime äh, konfliktide ärahoidmisest, konflikti tagajärgedega toimetulemisest. me muutume naerualusteks, äh, kui me vajalikke vahendeid ei suuda eraldada, tahaksin seda rõhutada jutt ei käi siin praegu äh, konkureerimisest humanitaarabi vallas, sellest pole juttugi, me ei saa öelda, et äh, humanitaarabi äh, võib-olla ei oleks vaja, kui ennetusmeetmeid rakendatakse. proua Ashton on korduvalt sellele asjale tähelepanu juhtinud. tahaksin volinik Levanovski teilt paluda, et te eraldaksite vahendeid stabiilsus- ja rahumehhanismile, nagu te oma sõnavõtus äh, välja pakkusite humanitaarabi kohta, aitäh! aitäh, härra Pütikohver ja nüüd äh, proua Suusa. aitäh, president, volinik Levandovski ütles, et eelarvevahendite puudus äh, on paratamatu. mina tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et poliitikas ei ole äh, äh, sellist äh, sõna olemas. ühiselt nõukoguga on parlament eelarve osas käitunud katastrofaalselt, jutt käib humanitaarabist ma tahaksin, et kolleegid paneks ennast selle inimese olukorda, kes kuulab meid, inimese olukorda, kes meeleheitlikult vajab seda humanitaarabi. ma tahaksin öelda ka seda, et humanitaarabi Euroopa Liidust äh, saab niikuinii vähe, väga vähe vahendeid, näiteks kui võrrelda sellega, mida me kulutame julgeolekumeetmetele. eelarvekomisjonis me äh, Äh, võtsime vastu ühte Palestiina pagulast, kes kõneles äh, olukorrast äh, oma kodumaal. aga kõigele vaatamata ei suuda me nõukogu ja parlamenti veenda tegutsema. humanitaarabist sõltuvad elud. Euroopa Liit ja, ja mõned liikmesriigid võib-olla ajavad teistsugust välispoliitikat ja kui nad oleksid seda, oleks ajanud teistsugust välispoliitikat, võib-olla me ei vajaks praegu nii palju humanitaarabi. aitäh, proua Suusa ja nüüd härra Cortes Lastra. aitäh praegu kõneleme sellest, et meil on sada viiskümmend miljonit eurot puudu, aga me peaksime võib-olla keskenduma hoopis sellele, et viimastel kuudel oleme äh, Äh, öelnud paljudele inimestele, et meil on kahju, et meil ei ole vahendeid, kahju, et me ei saa teid aidata vee ja ravimite ja humanitaarabi ja peavarjuga. me võime siin äh, süüd, näidata süüdlaste peale nimelt äh, kakskümmend kaheksa nõukogu liiget. liikmesriikide juhid on need, kes on süüdi meie parlament äh, ei luba nõukogul äh, katteta tsekke rohkem välja kirjutada Süüriale või Kesk-Aafrika Vabariigile või teistele. Need on kõik piirkonnad, kus iga päev sadu inimesi sureb. meil on vaja seda sada viitkümmet miljonit eurot ja mida nõukogu teeb selleks, et seda raha leida aitäh, härra Cortes Lasma ja härra Cashman järgmisena. president, me oleme Euroopas endiselt silmitsi raskete aegadega, aga kõige vaesemad ei peaks seda koormat kandma. maksete puudujääk humanitaarabide vallas ja teiste välisinstrumentide vallas, nagu näiteks Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrument, on tõsine probleem. olukord on selline, et kui homme peaks puhkema mõni kriis, siis me ei ole suutelised sekkuma ja abi osutama. kuidas me saame suhtuda tõsiselt äh, oma alusväärtustesse, kui kõigepealt võtame vahendid ära nendelt, kes neid kõige rohkem vajame millise sõnumi meie, Euroopa Liit, saadame niimoodi ülejäänud maailmale? me mitte üksnes ei suud-, sulge oma piire, pidades silmas Süüria kriisi, vaid me ka loobume eh, kohustustest nende riikide eest, kes Süüria pagulased on vastu võtnud. Neid on üle üheksa miljoni, Euroopa eh, demokraatia ja inimõiguste instrument on olnud eh, hädavajalik selleks, et kaitsta kaitsetute ja haavatavate inimeste olukorda. praegu ei ole aeg sellelt instrumendilt vahendeid ära võtta, praegu on aeg seda instrumenti toetada Äh, proua president, pärast viiteist aastat siin kojas on see minu viimane sõnavõtt ja ütlen neile kodanikele, kes mind siia valisid, aitäh selle au eest, aitäh, et ma sain äh, võtta sõna sõnad hääletute eest, et võtta sõna nende eest, kelle õigusi ignoreeritakse ja neilt ära võetakse. see Euroopa on Euroopa, mis vajab kaitsmist, sellepärast et Euroopa aluseks on äh, võrdsuse põhimõte, õigluse põhimõte ja inimõigused ja õigluse põhimõte. aitäh! aitäh, Michael Cashman ja aitäh, et sa kõik need aastad meie hulgas olid. mitte keegi pole vaba mikrofoni voorus sõna palunud ja nüüd paluksin siis volinik Levandovski sõna võtta. jah, ma teen tõesti väga lühidalt. me seisame silmitsi äh, puudujääkidega mitmes eelarve valdkonnas. kahe tuhande neljateistkümnes aasta on raske aasta sellepärast et meil on üheksa miljardit vähem kui äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. Äh, vajadused nii humanitaarabi vallas kui ka kriiside ohjamise vallas on väga hästi teada. asi ei ole miljard, miljardites, vaid miljonites ning me peame tõesti kasutama ära kõiki vahendeid, mis meil on vastavalt finantsmäärusele ja aluslepingutele Äh, peame kasutama kõiki võimalusi vahendeid ühelt realt üle kanda selleks, et tegutseda, aga ma võin öelda, et ilma uue rahata ei ole võimalik kõiki neid arveid äh, maksta, mis meil maksta tuleb ning Euroopa Liidu usaldusväärsus äh, kriisi lahendamise vallas ja humanitaarabi vallas sõlmub just nimelt sellest. niisiis ma luban, et ma teen kõik, mis minu võimuses, aga ilma värskete rahali-, uute rahaliste vahenditeta, äh, mille parlament peab heaks kiitma, kui äh, uuesti ametisse asub, ei ole see võimalik. aitäh ja nüüd nõukogu nimel äh, härra Kurkulas. aitäh, president. nõukogu leiab, et on äärmiselt oluline täita Euroopa Liidu Äh, eelarvevajadused, eriti humanitaarabi vallas. meie tahame toetada seda äärmiselt olulist poliitikat ning teeme seda läbi mitmeaastase finantsraamistiku. komisjon äh, äh, peab vaatama, mida eelarvevahenditega annab teha ning hoolitsema selle eest, et tõesti Euroopa Liidu eelarvet tõhusalt ellu rakendatakse ja kasutatakse ära kõik vahendid, vahend-, vaja, võimalused vahendite ümbersuunamiseks, kui see on võimalik. tahan teile kinnitada, et selleks, et põhjendatud ja pakilisi vajadusi rahuldada, on nõukogu valmis kaaluma kõiki rahastamisvahendeid, mis on meie käsutuses, kui komisjon teeb vastavasisulise ettepaneku teisisõnu, maksekohustuste assigneeringud ja kulukohustuste assigneeringud, mis on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarves, mis kiideti heaks novembris kaks tuhat kolmteist ühiselt parlamendi ja nõukogu poolt, peavad olema selleks raamis, raamistikuks, millest komisjon juhindub, samas äh, kooskõlas eelarvesuunistega, mis ECOFIN äh, vastu võttis kaheksateistkümnendal veebruaril käesoleval aastal loodab nõukogu, et komisjon käitub arukalt, kui äh, täidetakse Euroopa Liidu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvet. kui tekivad ettenägematud probleemid, mida äh, sisemiste ülekandmiste äh, läbi ei ole võimalik lahendada, siis komisjon võib esitada tõesti paranduseelarve selle, siis mõlemale eelarvepädevale institutsioonile. nagu juba öeldud, nõukogu Äh, vaatab sellise paranduseelarve eelnõu läbi ning äh, analüüsib äh, tõesti siis maksekohustuste assigneeringute puudujääke, millele komisjon tähelepanu on juhtinud, sealhulgas ka välisabi vallas, aitäh. aitäh, härra minister ja nüüd, kallid kolleegid, tahaksin ka omalt poolt mõned sõnad lausuda, sellepärast et ilmselt kulub üsna palju aega, äh, kuni äh, kreeka keeles keegi seda koda juhtima hakkab. Äh, tahaksin rõhutada, et tegemist on viimase korraga, kui ma täiskogu juhatan ning minu jaoks on väga, äh, väga tore, et see juhtub Kreeka eesistumise ajal, tahaksin teid kõiki tänada, daamid ja härrad, tahaksin teid tänada suurepärase koostöö eest. ma olen täiesti kindel, äh, et meil kõigil on põhjust olla uhke, me oleme olnud Euroopa Parlamendis väga raskel ajal ning äh, kreeklasena tahaksin ma teid kõiki tänada äh, selle väga konkreetse toetuse ja solidaarsuse eest, mida Euroopa Parlament Kreeka suunal üles on näidanud ja samuti teiste liikmesriikide suunal, kellel äh, tekkisid väga tõsised probleemid ning äh, nagu minu kolleeg Martines Martines ütles, meie lahkume Euroopa Parlamendist, aga see ei tähenda, et me Euroopa nimel ei töötaks, otse vastupidi, meie oleme äh, nüüd äh, võitluse esirinnas, aitäh, äh, aitäh teile ja tahaksin teile teatada, et nüüd teeme kella kuueni pausi ja siis alustame hääletust.